okay, friends, uh, we... hea küll, kolleegid, alustame koosolekuga. ja nagu te teate, siis äh, härra Händel on tagasi komisjoni esimehena. ja tegemist on fantastilise ilminguga uh,. Te olete olnud küll eemal, aga te olete meie sõber ja me oleme olnud veendunud, et te tulete tagasi sellele ametikohale. nüüd te olete tõesti tagasi ning annan teile üle haamri ja teie juhatate hääletussessiooni. ja see on kindlasti hea märk. ma arvan, et see on suhteliselt lihtne hääletusvoor aga palun tutvustage ennast ja siis hääletame. So, William, okay, was mine? Hm? Micro. So, schönen guten Morgen allerseits. niisiis, tere hommikust kõigile. tahaksin tänada nende heade soovide eest ja ka kõiki, kes mind minu haiguse ajal äh, tervitasid ja saatsid mulle oma häid soove. tahaksin tänada teid solidaarsuse eest. aga komisjon on teinud vahepeal head tööd ka fraktsioonide üleselt ja meil on siin veel paar asja, jäänud ajada, tänane päevakord ei ole väga tihe, aga on paar asja, mis veel vajavad lõpetamist. ja tahaksin äh, tänada Petrit äh, selle aja eest, mis ta asendas mind. ja Äh, ma ütlesin talle, et ta võiks isegi jääda juhatajaks, äh, aga ta ütles, et ei, ei, et mina ajutiselt juhatan seni, kuni sa tagasi oled ja ma nüüd siis äh, teen viimase mõne nädala jooksul veel kõik endast oleneva, et meie komisjoni töö sujuvalt kulgeks. nii et suur tänu teile. Läheme siis päevakorra juurde päevakorra kinnitamine, meil ei ole mingeid muudatusi keegi saatnud. ja keelt, keelerežiimist äh, Malta, Horvaadi, Bulgaaria, Soome on täna vaid äh, passiivselt kasutatavad tõlkekeeled, siis äh, kahekümne kolmanda jaanuari koosoleku protokoll, selle kohta mingeid märkusi ei ole, siis läheme edasi päevakorrapunkti number neli juurde. aruanne käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta. Guillaume Palassile annaksin sõna, kui ta on kohal. paistab, et ei ole veel siis äh, lükkame selle edasi ja räägime sellest pärast hääletust. Ähm, wir können zumindest unter diesem Tages- selle päevakorrapunkti all saame siiski võib-olla ära võtta teise poole, kolleeg Helena on siin ja tema saaks meile rääkida Euroopa Tööametist, palun. aitäh ja tere tulemast tagasi, härra esimees, ma saan teile anda mõningaid häid uudiseid Eh, eelmise neljapäeva hommikul Strasbourgis toimus meil viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor Rumeenia eesistuja ja volinik Tysoniga ja jõudsime kokkuleppele Euroopa Tööjõuameti, European Labour Authority osas. Eh, väga tähtis on ka, et see amet saab just sellise nime endale, see oli parlamendile väga oluline ja ma arvan, et me jõudsime väga hea tasakaaluka kokkuleppeni, mis võtab arvesse mitmeid olulisi aspekte, mille parlament oli välja käinud, sealhulgas ka sotsiaalpartnerite kaasatus haldusnõukokku. see, et on tõhus äh, säte ühisinspektsioonide kohta, samuti lepituse kohta head normid liikmesriikide vahel, ehk siis äh, üldiselt võib öelda, et me võime tulemuse osas olla väga rahul ja Empl saaks hääletada ehk järgmisel nädalal. kui sisu kohta on küsimusi, siis äh, vastan meeleldi. suur aitäh. kas kellelgi on küsimusi kolleeg Lennarsile? tundub, et kõik on rahul sellega, mida nad kuulsid. Enrique Calvez-Chambon. deux choses. tahaksin öelda kahte asja. Toomas, ma ikka pean väljendama seda tohutut rõõmu, mis mul on, kui ma näen sind äh, siin jälle, me saame jälle vaielda sinuga, sellest tundsin puudust. härra Lennartsi raport teisalt on väga tähtis ja avaldan talle tunnustust, need kaks asja olid need, mis ma tahtsin öelda. suur tänu, kas on kellelgi veel küsimusi, kommentaare selle teema kohta? kolleeg Neljas, ei. palun Also... aitäh, esimees. ja kui tohiksin, siis õnnitleksin samuti teid kõigepealt äh, taas ametisse sattumise puhul. ma olin variraportöör härra Lennartsile ja tahaksin öelda, et parlamendi poolelt töötasime väga hästi, kollegiaalselt ja kiidaksin seda, kuidas härra Lennarts äh, läbirääkimisi juhtis. edu on kindlasti suuresti tänu tema oskustele läbirääkijana. ehk siis ma arvan, et nii sisuliselt kui ka menetluslikult on meid saatnud edu. aitäh. kas on kellelgi veel märkusi, küsimusi? paistab, et hetkel mitte või siiski proua Arkin. Uh, aitäh ja tere tulemast tagasi see kõigepealt ja teiseks, et mitte aega raisata, siis äh, ütleksin seda, et tuleb kiita härra Berenskit äh, selles osas, mida ta ütles Tööjõuameti osas. Thank you. Ballas ist hier. Ja, jetzt ist Guillaume. Äh, Guillaume Ballas on ka kohale jõudnud. anname talle hetke aega maha istuda ja veidi hinget tõmmata me oleme päevakorrapunkti neli juures ja palun. kui ma nüüd õigesti aru saan, saksa keelest ma küll aru ei saa, aga äh, see puudutab äh, niisiis äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist, see oli see teema, mis teid huvitas, jah? olukord on selline, et ma ütleksin, et see on kummaline. aega on jäänud vähe, see tähendab, et kui me ütleksin märtsi alguseks kokkuleppele ei jõua, siis äh, lõplikku kokkuvõtet enne Euroopa Parlamendi valimisi me ei saa, see on selge ja siin on kaks paralleelset diskursust. vastastikune mõistmine on endiselt raske. esimene mõtlemine on Euroopa Parlamendi mõtlemine, keda mina siis ka kehastan koos läbirääkimiste meeskonnaga, mis esindab erinevaid fraktsioone. kõikides olulistes teemades oleme siin edasi liikunud, teinud kompromissettepanekuid. eriti võrreldes sel, seda meie esialgsete seisukohtadega, olgu see siis äh, ühendamise kohta, olgu see siis äh, piirialade töötajate kohta või äh, mitmekesise tegevuse kohta või rakendatava õiguse kohta üldiselt oleme vägagi edasi liikunud ja, ja pakkunud välja kompromisse. probleemiks on aga see, et partnerina nõukogu ei tee järeleandmisi praktiliselt ja on seisukohal et äh, nende ettepanekut praktiliselt muuta ei saagi, arvestades nõukogu sisemist tasakaalu ja et äh, meie hoopis peame nüüd nende ettepanekute järgi joonduma, aga mõned nendest ei ole mitte ainult poliitiliselt üsna mit-, ei ole mitte vastuvõetavad ja ei ole nad ka rakendatavad või isegi ohtlikud. me oleme üritanud neile seda selgeks teha. asjad natuke liiguvad, kõnelused käivad. sest äh, mulle aeg-ajalt helistatakse ja selgitatakse, et jah, tõesti nõukogus on praegu käimas äh, sisemised arutelud, kui järgmised, äh, järgmine variraportööride kohtumine on täna pärastlõunal. järgmised kolmepoolsed kõnelused toimuvad homme ja näeme siis, kuhu see välja viib, aga üks asi on väga oluline, kummalisel kombel nõukogu tahtis ära jätta teatud triloogide voorud. ja ma arvan, et see ei ole kindlasti mitte õige lähenemine, vastupidi, kõnelusi pidaks, peaks pidama sagedamini, kui me tahame kokkuleppele jõuda. ja mul on kujunenud tavaks sellist, nagu sellistel juhtumitel. Äh, ja oleme psühholoogiliselt selleks valmis, parlamendi meeskond äh, suudab vastu panna sellises olukorras. suur tänu ja edu teile mõlemale edasises töös selle teemaga. siis jõuame nüüd tänase hääletuse juurde. läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused. meil on Äh, üks nimeline hääletus selle teemal. see ei tööta. see masin ei tööta. kas võib hääletusega alustada või on vastuväiteid? nii et palun hääletame. hääletus lõppenud. kolmkümmend poolt, viis vastu, neli erapooletut ja raport on vastu võetud. Marita ütleksin äh, paar sõna, kuivõrd ma olen toetanud härra Kolbe Šambon nende paljude koosolekute käigus, sageli ka hilja õhtul. tahtsin lihtsalt öelda, et tulemus on hea. ma polnud veendunud, et need tulemused saabuvad, et teie need saavutate, aga te olite niivõrd pühendunud, et jõudsime heale tulemusele. kõikide liikmesriikide jaoks, ka nende jaoks, kellel on see nii-öelda põhjamaine mudel. ehk siis suur aitäh sulle selle keeruka töö eest ja eriti aitäh hea tulemuse eest, suur tänu! Uh, if you allow me, thanks every kui tohiksin, siis tänaksin kõiki, ütleb härra Calvet-Chambaud, aitäh nendele töötajatele, kes olid asjadega seotud ja tõesti suur tänu eh, Euroopa kodanike nimel. ja ka minu poolt suur tänu, Hendrik. hästi, järgmiseks päevaks päevakorrapunkt kuus ja selle lükkame edasi järgmisele koosolekule. siis järgmine hääletus täna töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. kolmas osa hääletus on alanud. kas kõigil on hääletuskaardid, saame hääletada? hääletus on alanud sel juhul kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud ja ühehäälselt heaks kiidetud, suurepärane aga siin juhtub seda väga harva, nii et tõesti suurepärane töö. mis meil siis veel päevakorras on? siis viimane sisuline päevakorrapunkt on kaheksa erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas. kas äh, raportöör Marian Harkin ja Jean Harkin soovivad omalt poolt teha sissejuhatuse sellesse teemasse? Marian? Marian? Thank you, I think we'll probably both suur tänu. ma arvan, et ütleme mõlemad üht-teist omalt poolt. aitäh, esimees. nagu te teate, tegemist on ettepanekuga panna paika erandolukorra meetmed sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas, juhul kui peaks Ühendkuningriik väljuma Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta või siis nii-öelda raskelt hard Brexit. parlament on algusest peale nõudnud, et kodanike õigusi igati äh, kõige prioriteetsemana nähtaks ja kui vaadata seda ühe nelja põhivabadusega koosmõjus ehk siis vaba liikumisega, siis äh, keskse tähtsusega, et kõik oleks õigesti lahendatud, et lünki poleks, et turvavõrk, mis paika pannakse, oleks adekvaatne. paljud teised meetmed erandolukorra kohta on äh, hääletatud äh, positiivselt läbi, väikseid muudatusi on olnud ettepanekutes, aga ma arvan, et selles küsimuses, nagu öeldud, kuna see mõjutab kodanikke, ja nende vabadust liikuda, siis siin seda teemat peab väga hoolikalt analüüsima. selles kontekstis ja ma tean, et teisedki juhivad sellele tähelepanu, aga minagi juhiksin, äh, on siis kolmandate riikide kodanike küsimus. me oleme sellest komisjoniga ka juba rääkinud, oleme kohtunud ka nõukoguga ja variraportööridega. Euroopa Komisjon kinnitab meile, et äh, see ulatub ka kolmandate riikide kodanikele äh, äh, määruse kaheksa üheksa kolm järgi, aga küsiksin veel kord komisjonilt, kas komisjon saaks täpsustada, et ka kolmandate riikide kodanikud jäävad sellesse kaitse alla. lisaks meil on kaheksa, kaheksa, kolme osas küll eh, olemas meetmed, aga kaksteist kolmekümne ühe kohta ei ole. miks nõnda, kas see tähendab seda, et et see ei ole vajalik, kas kate neile juba laieneb ja kas, ehkki meil on see arutelu olnud, kas te saaksite täpselt selgitada, miks teie hin-, hinnangul ei ole vajadust võtta täiendavaid meetmeid seoses kolmandate riikide kodanikega. teised kommentaarid minu poolt viitaksid eelkõige tehtud muudatusettepanekutele. ja meie endi vaatevinklist tahame tagada, et et kõik asjakohased organid, kes sellega tegelevad, kas liikmesriigi või Euroopa Liidu tasemel, et neil oleks olemas piisavad vahendid, sellepärast et kodanikud soovivad saada vastuseid ja nad soovivad neid vastuseid kiiresti. me oleme teinud mõningaid muude-, muudatusettepanekuid ajakava osas ja ma tean, et ka Rahvapartei kolleegid on sama teinud ning probleeme ei tohiks tekkida. samuti küsiksime komisjonilt, et komisjon paneks kokku aasta jooksul aruande, milles hinnatakse kõige toimimist ning seda, kas on mingisuguseid praktilisi probleeme. on ka teatud muudatusettepanekuid, mis puudutavad seda, et tegemist on õigusaktiga, mis ei mõjuta ühtegi praegust kahepoolset kokkulepet liikmesriikide vahel. ega ei mõjuta see ka ühtegi tulevast äh, konventsiooni või lepet liikmesriikide vahel kahepoolset. ja viimaseks ja siin räägib ülejäänust, viimaseks olime mures, et et siin öeldaks ka välja, kui oluline on hea koostöö vastastikus, sest me teame, et selline asi toimib hästi ainult siis, kui liikmesriigid teevad head koostööd, seega me leiame, et oluline on see ka kuidagi positiivselt tekstis välja öelda, aitäh. aitäh, Maren Haagen, Jean Lambert. Um... aitäh ja ka mina tahaksin äh, tõstatada ühe küsimuse. paar muudatusettepanekut pärinevad Rahvapartei kolleegidelt. ja siin me räägime kahepoolsetest lepingutest, aga konkreetselt ei mainita eh, selliseid lepinguid, mille osapooleks on Euroopa Liit liit Ühendkuningriigiga siis. ja mu küsimus on, et kas see on nüüd jäänud tähelepanuta või kas oleks võimalik ka leida sõnastus, mis seda olukorda katab. mõeldes näiteks Hirši raportile, siis varemgi parlament on väga selgelt öelnud, et Euroopa Liit peab peaks mõtlema oma potentsiaalsetele lepingutele kolmandate riikidega, Ühendkuningriigist saab ju ka kolmas riik. ma tean, me kõik teame, et praegune ettepanek on äh, ette nähtud ainult äh, üheks eriolukorraks, aga me paneme ka paika siin äh, sellist tulevikuvaadet, samasugune arutelu toimub ka praegu Ühendkuningriigi parlamendis ja nemad vaatavad huviga, mida Euroopa Liit teeb. vahelduseks nad huvituvad. natuke küüniline minust, ütleb proua Lambert, aga tõesti. Äh, me peame mõtlema sellele, et see uks tuleb kuidagi lahti jätta ja see on meie jaoks väga oluline. aga aitäh nendele kolleegidele, kes on andnud allkirja täiendavatele muudatusettepanekutele, aga see oligi minu ainus täiendav küsimus sellele lisaks, mida ma Mariann juba ütles. Dankeschön. suur tänu. nüüd on võimalus aruteluks, kui keegi soovib sõna, Sven Schulze. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich erst mal... kui tahaksin ka omalt poolt ja meie fraktsiooni poolt, Roberti poolt soovida teile kõike parimat. ja meil on samuti hea meel teid siin uuesti näha. Ah, Euroopa Parlamendis ja soovime, et peatselt täielikult paraneksite. ja äh, ma olen olnud äh, ra-, variraportöör Rahvapartei poolt äh, sellel teemal mõnda aega ja meil on mõned olulised asjad meie jaoks. ja ka ühisseisukoht see valdkond puudutab eh, Euroopa Liidu eh, kodanike õigusi eh, Ühendkuningriigis ja ka nende õigusi, Ühendkuningriigi kodanike õigusi kontinendil ja need, kes vajavad näiteks äh, meditsiinilist abi ja äh, võib-olla ei saa seda hüvitatud, juhul kui meil Brexit tuleb ilma kokkuleppeta ja samuti võivad äh, tekkida probleemid pensionidega. siin on terve suur hulk võimalikke stsenaariume, mis võivad äh, tekkida, eriti äh, karmi Brexiti puhul ka äh, info ei liigu enam, sest Ühendkuningriigist saab kolmas riik. nii et me sooviksime tagada rohkem äh, kindlust, eriti andmevahetuse valdkonnas Ühendkuningriigiga. Äh, peaks olema hästi läbimõeldud äh, plaan kõikideks võimalikeks olukordadeks ja võib-olla äh, äh, näiteks äh, Ühendkuningriigis tekib valitsus, kes on vaenulikum Euroopa Liidu suhtes ja mm, kes ei ole nii koostööaldis, nii et on tõesti oluline, et me mõtleksime läbi kõik sellised võimalikud olukorrad ja kindlasti peaks olema võimalik ka liikmesriikidel oma vastaspooltega Londonis äh, suhelda, see on oluline nii Euroopa Liidu kodanike kui ka Briti kodanike jaoks. ja need kahepoolsed kokkulepped ähm, on tõesti vaid äh, plaan B ja üksnes siis, äh, kui Brüssel ja London omavahel ei suhtle. näiteks kui mingil põhjusel London ei ole valmis meiega suhtlema, vahetama meiega andmeid Äh, olukorras, kus see on pakiline. et äh, siis selle poliitika tulemusel ei kannataks äh, haiged, inimesed tööturud ja nii edasi, olen ka Jean Lambertiga rääkinud selle teemal ja nagu ütlesin, see on vaid plaan B, juhul kui tõesti peaks tekkima olukord, kus on raskusi Londoniga suhtlemisel näiteks Brüsseli London ei saa omavahel läbi, London ei soovi Brüsseliga suhelda, sel juhul peaks olema võimalik kahepoolseid kokkuleppeid sõlmida liikmesriikide ja Londoni vahel. aitäh, Sven Schulze, Toomas Mann. Äh, suur tänu, äh, suur tänu äh, ja ka minu poolt tervitused ja õnnitlused, et tagasi siin oled äh, meiepoolne äh, solidaarsus, tõesti, sa oled võitleja, sa oled sellest äh, tugevalt välja tulnud ja saame nüüd edasi minna. mis puudutab nüüd siis sisuliselt seda teemat, siis siin juba mainiti paari asja, mis on olulised, me vajame kindlust töötajate jaoks, inimeste jaoks, meil on olen ka äh, suhelnud äh, mõningate poolakatega, kes töötasid Ühendkuningriigis ja ütlesid, et mõningates kohtades toimub sama hästi kui äh, nõiajaht ja soovitakse, et kõik poolakad lahkuksid. see on tõesti kohutav olukord võrreldes sellega, mis varem oli. meil on tarvis kestlikkust, mida ütlesid ka Jean ja Marian, tarvis on jätkusuutlikku olukorda, on tarvis loomulikult koostööd, aga peame vaatama ka seda, kuidas asjad võivad kujuneda. jah, me oleme äh, alati Ühendkuningriigiga teinud meelsasti koostööd äh, ja, ja samas me ei saa olla kindlad, et kõik tulevikus sama sujuvalt äh, kulgeb. nii et äh, alternatiiv oleks äh, siis võimalus kahepoolseid kokkuleppeid sõlmida. vaba liikumise õigus on oluline ja me peame tegema kõik endast olenema ja vähemalt äh, kontinentaal-Euroopas jääb see alles. ja me ei taha, et äh, keegi sellel, selles kannataks, me tahame, et äh, meil oleksid tingimused, mis on õiglased kõikidele kodanikele ja meil oleks tagatud õiguskindlus Äh, me oleme teinud äh, koostööd ja mm, Brexit äh, läks läbi vaid väga väikese häälte enamusega ja Euroopa Parlamendis on meil ka inimesi, kes väljendavad Brexiti mentaalsust vaimsust, aga meil on ka Marion ja Jean ja oleks kahju kaotada selliseid inimesi, kes on teinud meiega igati koostööd ja loodetavasti näeme tulevikus selliseid inimesi ka. aitäh! Äh, vabandust, äh, variraportööridel oleksin pidanud enne andma sõna, nii et vabandan selle pärast. ei ole viga, härra esimees. tore teid taas siin näha. poliitiline kriis äh, Brexiti tulemusena mm, ju jätkub. see puudutab peamiselt konservatiivne, aga, aga ka leiboristid alates eilsest on kriisis. nii et äh, ettenähtavus on siin minimaalne. nüüd sellest lähtudes ma ütleksin, et äh, kaasraportööride muudatusettepanekud on väga asjalikud ja see võimaldab just parlamendi esile tõsta, aga üks küsimus, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, ehk siis äh, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ja kes siis elavad Ühendkuningriigis, mis on nende, mis saab olema nende staatus, on tähtis küsimus, <clears throat> millele tuleb vastata. mulle tundub, et äh, komisjon võttis kohustuse siin suunised välja töötada teda ma ei tea, kuidas sellega on jäänud. Dankeschön. suur tänu, Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij u terug. suur tänu. mul on teid väga hea meel siin taas näha, esimest olite pikka aega ära, soovin kõike head head tulevikuks. mina ka olen variraportöör. see teema on tõesti väga tähtis, tähtis äh, õigusakt, pensioniõigused ja paljud muud sotsiaalvaldkonna teemad. Euroopa kodanikud, kes töötavad Ühendkuningriigis ja Briti kodanikud kes töötavad Euroopa Liidus, on kõik, on sellega seotud. ma arvan, et neile tuleb pakkuda nii suurt turvalisust kui vähegi võimalik. peame tagada neile sotsiaalkindlustusalaseid õigusi, pensioniõigusi. paljud äh, inimesed sõltuvad sotsiaalkindlustusest sotsiaalkindlustusest ja, ja sellega ei saa mängida. me peame pakkuma inimestele turvalisust. peame tagama, et oleks võimalikult hea koostöö Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel infovahetus ja nii edasi, see kõik on väga keerukas, keerukas teema. ja ma tahaksin tänada kaasraportööre äh, tehtud raske töö eest ma arvan, et meie kõigi huvides on, et see õigusakt vastu võetaks ja et meil oleks siis ka varu, varu lahendus. loodetavasti ei vii kõik siiski karmi Brexitini, aga kui nii peaks minema, et siis on meil mingi varuvariant võtta. selleks, et me saaksime edaspidigi tagada kodanike õigused. arutame seda ka edaspidi. ja toetan konstruktiivselt seda teemat ja raportit. aitäh. Helga Stevens, Lynn Bullen. Lynn, kus sa oled? sehe ich sie nicht. Kas teda ei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 ja loomulikult äh, ootame sind ka järgmise ametiaja ajal. määrus, millest räägime, ei likvideeri Brexiti negatiivseid tagajärgi. britid ja eurooplased äh, on endiselt Äh, ebakindlad oma tuleviku suhtes. mul on mõned küsimused lähetatud töötajate kohta ja kolmandate riikide kodanike kohta. ma olen ka nende kohta küsimusi esitanud ja olen saanud kinnituse, et need teemadega tegeldakse ja ma tänan see pärast raportööre tehtud töö eest, aga muret teeb mulle endiselt see, et määruses ei nähta endiselt ette võimalust üle kanda rahalisi ähm, toetusi äh, siin on vaja mingisugust lahendust. on vaja analüüsida kolleeg Schultze ettepanekuid väga põhjalikult. sest see oleks äh, tagatiseks, äh, mida võiks äh, tõepoolest rakendada erimeelsuste puhul selleks, et tagada sotsiaalkindlustust nii brittidele nendele kui Euroopa Liidu kodanikele või kolmandate riikide kodanikele. aitäh, Danuta. kas soovib keegi veel sõna? paistab, et mitte. mitte meie kom- komisjoni liikmetest, seega Euroopa Komisjoni esindajale annaksin sõna Jodi Kurel. palun hmm?. Wo ist sie denn? Bitte palun. Thank you. Thank you very much. suur tänu mulle sõna andmast. on äh, kahte liiki küsimusi tegelikult siin, esiteks ettepanekute rakendusala ja kolmandaks riikide kodanikud ja lähetatud töötajad. lähetatud töötajate puhul, mis siis nendega saab lahkumise kuupäevast, kuid seda hetkel ei ole, seda lepingut, teenuste vaba osutamine Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel lõpeb teame, et lähetatud töötajad töötavad just lähetatud töötajate õigusakti raames, seega nendel, seega ettevõtted äh, ei saa seda enam rakendada, kuid lähetatud töötajate puhul läheduse esimestel kuudel siiski makstakse äh, makse koduliikmesriigis, see tähendab, et kes olid kindlustatud Ühendkuningriigis ja töötasid Ühendkuningriigi ettevõttes ja osutasid teenust teises riigis, need esimestel kuudel maksavad oma makse endiselt Ühendkuningriigis, nii et see ei tohiks probleemiks olla, kui lahkumine toimub. pärast kahtekümne nelja kuud maksavad nad aga makse vastuvõttes liikmesriigis. ja sellest hetkest võetakse nad arvesse ka selle ettepanekuga. ja siis on võrdse kohtlemise teema ja muud, mis rakenduvad ka neil. ja see on esimene punkt lähetatud töötajate puhul. kolmandate riikide kodanikud, olukord pisut erinev.